teemaga. Läheme edasi, nüüd on meil ühine arutelu Filipiinide üle. kolm soovitus ja Helmar Brock, palun. anname kohe raportöörile sõna. härra juhataja, härra nõukogu eesistuja, kolleegid meil on igati põhjust esitada soovitus lepingu sõlmimiseks, äh, mis allkirjastati üheteistkümnendal juunil, kui seda tõepoolest ka tehakse, siis on terve rida liikmesriike, kes on selle leppe juba ratifitseerinud ja see tähendab seda, et see lepe jõustub veel sel kalendriaastal see ei võta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, aga see puudutab kahepoolseid suhteid Filipiinidega, mis on mõlema poole, nii meie kui ka Filipiinide huvides. ja see aitab Filipiinidel jätkata oma teekonda demokraatliku ühiskonna ja põhiõiguste üles- ja et Äh, see leping kujutab endast lihtsalt meie suhete formaliseerimist. Filipiinidel elab kui sada miljonit inimest, ta asub Kagu-Aasia südames ja on olulise tähtsusega poliitiline ja majanduspartner Euroopa Liidu jaoks. Filipiinid asuvad oluliste äh, mere- ja õhuteede ristmikul ja ma usun, et silmas pidades seal praegu aset leidvat territoriaalset diskussioone, on see erakordselt oluline eh, kõikide osapoolte jaoks ja et rahumeelne konflikti lahendus on, toimub kõigi huvides. Fin-, Filipiinid on eh, seotud nende territoriaalsete probleemidega, mis seonduvad eh, Lõuna-Hiina merega, Hiina on muutunud seal järjest agressiivsemaga ja seetõttu eh, rahvusvaheline avalikkus eh, tunneb suurt muret siinsete, siinse piirkonna arengute pärast. ma kutsuksin siinkohal taas kord üles, et see konflikt saaks lahendatud rahvusvahelise õiguse alusel rahumeelselt ja et ei rikuta ei inimõigusi ega ka ÜRO hartat ma kutsuksin kõiki osapooli üles eh, otsima teed rahumeelse lahenduseni eh, selleks, et eh, paremini kui kunagi varem kasutada ära selle piirkonna võimalused. Filipiin osaleb võistluses, võitluses, vabandust, rahvusvahelise terrorismiga ja on väga tihedalt kahjuks seotud Kagu-Aasias tegutsevate terrorirühmastustega ja e, siin levitatakse nende organisatsiooni propagandat. mina leian, et Mindanao rahuprotsess ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kokkulepe, e, et sellest kokkuleppest tuleb kinni pidada selleks, et et lõpuks ometi saaks vastu võtta Bangsamoro autonoomse piirkonna põhiseadus. Filipiinide uus president astub ametisse kolmekümnendal juulil käesoleval aastal, ta on teinud nii mõninga terava märkuse, mis on viinud eh, väga ägedate diskussiooni ja tema sobilikkuse osas aga igal juhul on selge, et põhiseaduste edasiarendamine Bangamoro autonoomses piirkonnas on vältimatult vajalik. meil on vaja jätkata Mindanao rahuprotsessi ja nõu-, Euroopa Liit äh, sõlmis äh, Filipiinidega möödunud aastal GSP pluss lepingu ja me peaksime püüdma tagama seda, et Filipiinid täidaksid kõiki neid põhikonventsioone, inimõiguste küsimus, mis rahvusvaheliselt kehtivad. üheksa peamist inimõiguste konventsioonist on nad kaheksa juba ratifitseerinud. ja ma leian, et eh, see on ka üsna loomulik, sest see oli äh, üldiste kaubandussoodustuste süsteemi kehtestamise jaoks vältimatult vajalik ja nüüd ühel päeval on meil võimalik ka Filipiinidega välja töötada vabakaubandusleping, tänan. ma tänan, lugupeetud Elmar Brokk ja nüüd saab sõna minister Kunders, kes esineb komisjoni asepresidendi nimel. ma tänan, ma tahan eh, tänada väga Elmar Brokki, kõiki äh, raportite eest ja tänaõhtuse sõnavõtu eest. jah, ma ühinen tema seisukohtadega ja minagi pean väga tähtsaks seda, et me tugevdame oma suhteid Filipiinidega Filipiinid minu arvates mõnikord on alahinnatud. see riik on kaugel ja seda ei peeta piisavalt tähtsaks, aga ta on meie põhipartner, meil on väga ulatuslikud kaubandussuhted, tegemist on väga tähtsa riigiga, nagu te ütlesite, ka sellepärast, et ta on strateegiliselt paikneb Kagu-Aasias tähtsal kohal ja tal on keeruline olukord nii siseriiklikult kui ka välis äh, maiselt, rääkisid siin Mindanao rahuprotsessist, äh, tähtis on rahuprotsessi investeerida ja hea seista selle eest, et ka äh, võetakse vastavad õigusaktid Filipiinidel vastu. meil on äh, sidemed, mis on väga pikaajalised, nad tuginevad vastastikusele huvile, kahekümne viies aastapäev täitus Euroopa Liidu ja Filipiinide partnerlussuhetest ja selle veerandsaja aasta jooksul on meie sidemed laienenud, kaubandussuhted on olnud meie suhete tuumaks, aga ka julgeolekualane poliitiline koostöö on süvenenud ja väga tähtsad on isikutevahelised kontaktid. ja paljud teavad seda, Filipiinid on ju riik, mis ekspordib tööjõudu ja tähtis on tagada, et seda tööjõudu kui eksporditakse Euroopa Liitu, siis peetakse kinni ka inimõigustest seejuures. see uus eh, raamleping tõesti ma loodan, loob kõikehõlmava raamistiku, mis võimaldab meie suhetel järgmistel aastakümnetel veelgi süveneda, eriti poliitika vallas üheteistkümnenda märtsi avaldus viimaste arengute kohta Lõuna-Hiina merel Euroopa Liidult ja Euroopa Liidu jätkuv toetus Mindanao rahuprotsessil on midagi, mida Filipiinid on tervitanud ja selle rahuprotsessi edukas lõpuleviimine potentsiaalselt eh, tõesti toob rahu ja edu võitluses radikaliseerumise vastu. Abu Sayyaf ja teised fraktsioonid on eh, oma ustavust ISISele kinnitanud ja Euroopa Liit nüüd tahab tihedat koostööd teha Filipiinidega e, ja vaadata, kuidas Filipiinide valitsus tõhusalt selle sisemise ohuga rinda pistab. üks näide vaid. Need poliitilised sidemed, mida me üritame tugevdada, Filipiinid on koos äh, meiega ASEAN-i piirkonnas aastal kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist terrorismialast võitlust eh, juhtima. ja see meie ülesanne on siis deradikaliseerumine ja radikaliseerumise ärahoidmine. nüüd partnerlus- ja koostöölepinguga vaba kaubandusleping käib käsikäes lähiaastatel, sõlmitakse seegi ja vabakaubanduslepingu esimene läbirääkimiste voor on juba toimunud. kaks tuhat neliteist on Filipiinidel ka GSP pluss režiim ja sellega on parem juurdepääs eh, Filipiinidel meie turgudele ja vastu ja tähtis on ka rõhku panna jätkusuutlikule arengule, headele valitsemistavadele ja tööõigusest kinnipidamisele. Filipp Pind eksport on kasvanud äh, Euroopasse selle lepingu alusel, esimene raport äh, äh, oli teie ees siin jaanuaris ja raportööriks teie poolt oli härra Brock ja seal öeldi, et tuleb edasi vaeva näha, eriti ÜRO inimõiguste konventsioonide vastas GSP pluss raames võetud kohustused täita ning justiitssüsteemi reformimine on väga oluline ning samuti kohtuvälised eh, mõrvamised, karistamatus peab lõppema. Te võtsite vastu ka resolutsiooni karistamatuse vastu eh, Filipiinidel ja inimeste ja eh, äriühingute vahelise suhete tugevdamine, varsti on meil ka lennuteenuste alane läbi, leping Äh, allkirjastamisel ja äh, see on tähtis areng. nüüd äh, me peame ka arvestama, et Filipiinidel valitseb suur ebavõrdsus, arenguprobleeme on neil suuri, eriti jätkusuutliku arengu eesmärgide täitmise vallas on probleeme. aasta kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend Äh, me oleme eraldanud kolmsada kakskümmend viis miljonit eurot perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, ja see on märkimisväärne summa võrreldes eelmiste perioodidega. tähtis on, me teeme nüüd käsi käes tööd Filipiinidega ka ASEANis järgmisel aastal, olles selle eestvedajaks ja Filipiinid on väga tähtsad meie jaoks ka sellepärast, et nad äh, tahavad Ida-Aasia tippkohtumisega ühineda, aga väga tähtis on ka see, mida härra Brock ütles üheksanda mai valimiste kohta paar sõna öelda. kõigepealt väga suur oli valimisaktiivsus ja tulemus oli ühene. E, tulemus on selline tänu ka Filipiinide valimiskomisjoni tööle ja Aquino administratsiooni koostöövalmidusele ma olen teadlik, nagu teiegi olete teadlikud nendest avaldustest, mis tehti pärast valimisi, valimiskampaania lõpul, äh, võitnu poolt, aga ka teiste sõnavõtud on teile teada ja öeldi, et kavatsetakse kehtestada jälle surmanuhtlus. ma võin teile kinnitada, et Euroopa Liit on kindlameelne ja peab kinni demokraatia ja õigusriigi ja inimõiguste põhimõtetest oma suhetes Filipiinidega ja me tahame uue administratsiooniga konstruktiivset koostööd teha kõikides küsimustes. kuid me peame lähtuma siiski nende tegudest ja kindlasti kavatsen ma tutvuda uue valitsuse eesmärkidega nii kiiresti kui võimalik, võimalik ja loodetavasti juba ASEAN-i kohtumisel viieteistkümnendal juulil, kaks nädalat pärast seda, kui valitud president on ka ametisse nimetatud. ja lõpetuseks, härra juhataja, see koostööleping annab äh, plater, platvormi institutsionaalseks koostööks äh, kõikides valdkondades ja võtab arvesse kõik elemendid, äh, näiteks nagu kaubandus, tööõigus ning lisandub sellele siis loomulikult ka dialoog dialoog äh, inimõiguste osas, suur tänu! suur tänu teile, härra minister! ja nüüd äh, saavad sõna siis äh, fraktsioonide esindajad ja Rahvapartei nimel annaksin ma sõna Werner Langenile. Teil on üks minut kõneaega. suur tänu, härra juhataja, ma tahaksin äh, tänada mõlemat eelkõnelejat ja nõustun mõlemate sõnadega, härra Prokk, suur tänu selle suurepärase raporti eest ja suur tänu, härra minister, teile selle analüüsi eest lahendamata probleemide kohta. mina olen Euroopa Parlamendi ASEAN-i delegatsiooni esimees ja seega ma toetan kahe käega seda otsust partnerlus- ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta. me oleme näinud, milliseid edusamme Filipiinidel on astutud, me näeme, et võimuvahetus on võimalik ka ilma verevalamiseta ja me teame, et kaheksa üheksast inimõiguste konventsioonist on Filipiinid allkirjastanud, aga me teame, millised on puudujäägid, eriti mis puudutavad kaubanduseelistusi, mis viivad selleni et, et kuuskümmend viis protsenti Filipiini droonide ekspordi kaupadest ähm, peaksid olema suunatud, on tulnud ainult Euroopa Liitu. ja lisaks sellele tahame me toetama ka äh, riigisiseseid rahuläbirääkimisi ja teame, et rahukokkuleppel ei allkirjastatud, seda ei allkirjastatud, kuid loodetavasti tööd tehakse edasi ja uus president võtab selle teemaga äh, ette ja et äh, meil õnnestub ka kaubandusleping Filipiinidega saavutada vastavalt sellele partnerluse koostöö raamlepingule. suur tänu äh, toetuse eest, aitäh! suur tänu Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. annaks äh, ma sõna kolleeg Bettinile. suur tänu, härra juhataja partnerlus- ja koostöö raamlepingu vastuvõtmine Euroopa Liidu ja Filipiinide vahel on väga oluline samm. mina olin sotsiaaldemokraatide variraportöör selles küsimuses ja tahaksin tänada kõiki kolleege, eriti aga väliskomisjoni esimeest härra Brocki. sel, selle eest suur tänu teile, et te alustasite ka meie muudatusettepanekutega, mis aitasid viia hästi tasakaalus muudatusettepanekuteni, mida toetas ka suur enamus. selle raamlepingu vastuvõtmine on taas kinnituseks sellele, et meie eesmärgiks on selle piirkonnaga kaubandussuhete hoogustamine. lisaks sellele on loomulikult äh, meil äh, võetud sihikule ka inimõiguste ja põhivabaduste arendamine ja edendamine selles piirkonnas ja need sätted on ka selles lepingus kirjas. see raamkokkulepe on nüüd saavutatud äh, piirkonnaga, millel on väga suur mõjuvõim Kagu-Aasias on palju riike, mis arenevad palju kiiremini ja kasvavad kiiremini kui Euroopa Liit, kus on väga palju noori inimesi, kes on vabaduse janused ja edukuse janused ja nendel on väga pikaajalised suhted olnud ka läänemaailmaga. Filipiinidel on väga tõsiseid probleeme, kuritegevus ja õigusriigi nõrkus kuid me ei tohiks unustada, et tegemist on siiski suure demokraatiaga, mille põhiõigus, mille põhiseadus peab kinni inimõigustest ja, ja põhiõigustest. me oleme viidanud sellele, et inimõiguste kaitsel on veel arenguruumi, e-, elutingimused peaksid paranema ja keskkonnakaitse, kuid ähm, kõik äh, tegelikult lähtub sellest, et meie soov Filipiinidega koostööd teha on suur ma loodan, et tulevatel kuudel see koostöö Filipiinidega areneb edasi e, nii poliitilises kui ka kultuurilises faasis ja ma loodan, et see valitsus, mis on suure enamusega nüüd ametisse valitud, võib olu-, parandab olukorda oluliselt. suur tänu, kolleeg Bettini ja nüüd ECR fraktsiooni nimel annaksin sõna Baas Pelderile. suur tänu, härra juhataja lõige kaksteist Euroopa Parlamendi resolutsioonist eh, Filipiinide kohta räägib täiesti õiget juttu. me tunneme tõsist muret Lõuna-Hiina merega seotud pingelise olukorra pärast. Need pinged on eh, tegelikult mõlemad seotud nii Euroopa Liidu kui ka Hiina huvidega nende väga oluliste kaubandusmarsruutide julgeolek on meie jaoks väga tähtis ning lisaks sellele on see ka bio, geopoliitiline faktor rahvusvaheline õigussüsteem peab ka selles piirkonnas jalule jääma ja seega on Euroopa Parlamendi raport väga selgesõnaline Lõuna-Hiina merega seotud pingelise olukorra osas. siin viidatakse väga selgelt äh, alalisele vahekohtule ja see, mis raportis on kirjas, tegelikult näeb ette, on põhimõtteliselt justkui nagu käitumiskoodeks äh, Lõuna-Hiina mere jaoks. nii et äh, see, mis kahe tuhande teisel aastal jäi soiku, tuleb nüüd tu-, taaskäivitada selleks, et Euroopa Liidu ja Filipiinide koostöö paraneks. suur tänu, ALDE fraktsiooni nimel saab sõna Ilhan Kjutšuk. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, въпреки своята сложна географска структура през изминалите години,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 по отношение на правата на човека филипиините са образец за другите държави в региона и сред Филипpiinid on mudeliks ülejäänud regioonile nad on kaheksa üheksast äh, inimõiguste konventsioonist vastu võtnud Euroopa Liit on valmis seisma Filipiinide kõrval, olema nendele partneriks ja investoriks ja me tervitame seda raamlepingu vastuvõtmist. meie eesmärgiks on äh, aidata filipiinlasi võidelda vaesuse vastu, aidata neid hädaolukordades, samuti aga osaleda terrorivastases võitluses, võidelda inimkaubanduse vastu ja kliimamuutuste vastu. me ei tohiks alahinnata seda, kui olulised on eh, Hiina territoriaalsed eh, soovid Lõuna-Hiina merepiirkonnas ja me peaksime eh, sellele kindlasti tähelepanu pöörama ning äh, kindlasti äh, peaksime me tegema nii, nagu on kirjas lõikes kaksteist, nimelt et alaline vahekoht, et ähm, Hiina peab tunnistama alalise kohtu kohtualluvust. ma toetan seda protsessi, mis käivitati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja loodetavasti see kokkulepe avab uued võimalused kaubanduseks ja investeeringuteks ja seda nii Euroopa Liidu kui ka ASEAN-i kasuks. suur tänu kuue NGL-i nimel Takis Hadži Gorgju. suur tänu, härra juhataja, ikka ja jälle on niimoodi, et Euroopa Liit ja kolmandad riigid seovad omavahel kokkuleppeid. täna räägime me siis Filipiinidest. sellel riigil on väga tõsiseid probleeme, näiteks nagu inimõiguste osas õigusriigi põhimõtte alalhoidmisega. lisaks sellele on väga problemaatilised Lõuna-Hiina merega seotud probleemid. see on väga murettekitav on astutud samm, mis on seadnud ohtu vabadused ja, ja rahu. meil on vaja tegelikku dialoogi ja ma arvan, et meie raport võiks olla veelgi paremini tasakaalus. räägitakse siin ainult Hiina agressiivsusest, aga ei viidata seal USA-le ja teistele osapooltele. vabakaubandusleping tuleks sõlmida Euroopa Liidul ka teiste Kagu-Aasia riikidega. see aitaks kindlasti aga ta, tagada tuleks see, et nende kaubanduslepingutega paraneks ka tavaliste inimeste elu. suur tänu ja nüüd äh, Roheliste nimel sõna Reinhard Pütikoferile herr präsident! unsere fraktion. suur tänu härra juhataja meie fraktsioon toetab äh, seda partnerluse ja koostöö raamlepingut filipiinidega ja me hääletame ka selle poolt. euroopa liidu aseani suhete kontekstis on filipiinid meie jaoks väga oluline partner ja me tahame et see partnerlus äh, nüüd uue valitsuse kontekstis äh, veelgi paraneks mitte ainult majanduslikus viisis. me loodame et uue presidendi teod Ähm, on vastutustundlikumad kui see, mida ta teinekord välja ütles me mõistame Filipiine selles osas, mis puudutab Lõuna-Hiina merega seotud probleeme. meie toetame rahumeelset pingete maandamist selles piirkonnas ja see ähm, hõlmab endast ka seda, et kõik osapooled tunnistaks ÜRO mereõiguse konventsiooni alalist vahekohut. me mõistame hukka paramilitaristide rünnakud Filipiinidel, need seavad ohtu äh, rahuläbirääkimised ja kahetseme seda, et ei ole Mindanao rahulepingut võetud vastu inimõiguste konventsioonid, mille Filipiinid kõik on alla kirjutanud, need tuleb ka tegelikkuses rakendada, suur tänu. aitäh, EFTD nimel Fabio Massimo Castaldo, palun. suur tänu, lugupeetud president. võime ainult tervitada seda mõtet, et Filipiinidega sõlmitaks partnerlusleping, kuigi sellega on teatud probleeme, tuleb teemasid rõhutada ja CSP pluss olukord inimõiguste vallas, võib-olla siin me liigselt kiirustasime erinevad rahvusvahelised organisatsioonid äh, on viidanud sellele, et politseijõud jätkuvalt piinavad ja ebaväärikalt kohtlevad inimesi, ei ole väljendusvabadust ja me ei taha olla kaasatud nendesse Lõuna-Hiina mere pingetesse, kus on ühelt poolt USA ja Hiina ja siis äh, seda kõike karmistab veel TTIP allkirjastamine, kui me räägime kauplemisest, me ei peaks sekkuma territoriaalkonfliktidesse, mis on lihtsalt teiste võimude huvides ja loodetavasti see uus valitsus astub tõelisi samme ning viib ellu ka oma valimislubadused. aitäh, kolleeg Castaldo ja nüüd ENF e nimel kolleeg Borghesio aitäh. minu hinnang sellele kokkuleppele sõltub tegelikult tagajärgedest, mida see avaldab, need võivad olla raskendavad ja keerulised. Euroopa mõnedele tootmissektoritele, eriti näiteks minu koduriigile Itaaliale. lepingu kohaselt võib Filipiin, võivad Filipiinid nüüd kuuskümmend kuus protsenti oma toodetest eksportida maksuvabalt, eriti jalanõudesektorist, see on Itaalia jaoks probleem. tundub, et siin on jõutud vabakaubandusleppeni, aga kõik, kes tahavad näiteks äh, Filipiinidele äri teha, peavad sõlmima kokkulepped kohalike partneritega, neil peab olema alus. ja see ei ole ju vabakaubandusleping minu arvates. härra Duarte tutvustas äh, suuri investeeringuid, aga kas meie ettevõtted saavad ikkagi selles osaleda, ma kahtlen. aitäh. nüüd kolleeg Milan Mon, palun suur tänu, president. Filipiinid on oluline ASEAN-i liige ning väga lähedased Euroopa Liiduga. meil on nendega ajaloolisi sidemeid ja palju ühiseid huvisid. meie eh, eh, kokkulepe, mille homme eh, vastu võtame, loob alused suuremale eh, majandus- ja poliitilisele koostööle, võitlusele terrorismiga, võitlusele vaesusega Eh, Filipiinid eh, võitlevad juba aastaid eh, terrorismiga ning olukord ei ole näidanud paranemise märke. väga on, väga suuri samme on astutud ka Euroopa Liidu ja Filipiinide kaubandussidemete tihendamiseks. tahaksin rõhutada ka seda, et Filipiinid võitlevad illegaalse kalastuse vastu komisjon peab seda protsessi jälgima ning tervitan veel kord selle kokkuleppe sõlmimist, mis lihtsustab Euroopa Liidu sidemeid selle olulise Kagu-Aasia riigiga. suur tänu, proua Niina Jill, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. mikrofon, palun. ma tervitan koostöö- ja partnerluslepingut Filipiinidega, see on oluline alus, et tugevdada suhteid riigi ja piirkonnaga, mis mille geopoliitiline tähtsus ainult kasvab. Euroopa Liit on Filipiinide jaoks oluline kaubandus- ja investeerimispartner, aga kui TTIP-s sõlmit-, kui USA sõlmib selle piirkonnaga leppe, siis milline on meie roll? kui me tahame siin juhi rollis olla, siis peame läbirääkimistega edasi minema vabakaubandusleppe osas, mis peaks olema lähtepunktiks äh, Kagu-Aasiaga regionaalse kokkuleppe sõlmimisel. teine oluline valdkond on Lõuna-Hiina meri ja sellega seotud küsimused. Hiina tekitab igapäevaselt äh, probleeme, provotseerib ja seal rahu leidmine on oluline nii globaalselt kui ka kaubandust silmas pidades. Euroopa Liit peab olema palju proaktiivsem selles piirkonnas, aga loomulikult ei saa silmi kinni pigistada inimõiguste rikkumiste osas. eriti arvestades hiljutisi ametisse valitud Duerte, president Duerte märkusi, mis tekitavad meile muret. aitäh ja nüüd äh, kolleeg Seinfeld Rahvapartei nimel, palun. aitäh Kagu-Aasia, eriti Lõuna-Hiina meri, on väga ohtlik piirkond. see on kriisikolle, mis võib igal hetkel plahvatada, sest seal on väga palju konflikte, aga teisalt on seal ka väga palju sõjaväelasi need on siis need miinusküljed aga tegemist on ka majandustiigriga, kes areneb kiiresti ja seetõttu on oluline, et Euroopa Liidul on oluline poliitiline ja majanduslik roll selles piirkonnas, sada miljonit katolik-, kohalikku kodanikku on Filipiinidel ja me tahame nendega tihedaid suhteid hoida, see peaks olema prioriteet ja seetõttu ma tervitan seda partnerlus- ja koostöö raamlepingut ja loodetavasti jõuame ka vabakaubandusleppeni ja seda üsna pea, aitäh! suur tänu! sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Moska, palun. aitäh, härra president. Filipiinid on olulises piirkonnas rahvusvahelisel malelaual meie tähtis partner ja see partnerlus ähm, on ainult paranenud tänu paranenud koostööle, kaubandusele ja ka tänu sellele, et inimõiguse, inimõiguste olukord on seal paranenud. kaubandusläbirääkimised peaksid viima ühetaolistema, ühetaolisemate kaubandustavadeni. oluline on see protsessi lõpus seisaksime Filipiinide kõrval, et meil oleks vabakaubandussuhted, meil oleks piirkonna riikidega tihedad äh, suhted ja meil peame jagama ka ühiseid väärtusi, kus äh, kaasatud on nii kodanikud kui töölised kõikidest riikidest, aitäh Now...! suur tänu! nüüd on vaba mikrofon ja äh, kolleeg, kolleeg Marjas, palun. suur tänu, äh, Filipiinid on meie jaoks väga olulised. Äh, nad on olulised ka Euroopa hargmaistele ette, oluline riik ka Euroopa hargmaistele ettevõtetele. mäetööstus on näiteks väga oluline aga samas äh, nõuame me siinkohal seda, et mäetööstuseks oleksid ka normaalsed töötamistingimused, praegu on nad äh, täiesti lubamatud, kaks miljonit äh, last on seal tööl ja nii edasi, vaesus, mis valitseb Filipiinidel, on loomulikult taimelavaks džihadistidele, kes seal võimu tahavad haarata. partnerluskokkulepe Filipiinidega kõige rohkem loomulikult tabab VKE-sid ja toob kaasa see lõpuks ka tööpuuduse kasvu. ainult äh, oma ahnuses ei peaks me lubama seda, et inimõigusi rikutakse. ja me võitleme selle eest, et, et me ei võitleks ainult hargmaiste ettevõtete nimel. suur tänu ja, ja nüüd äh, saab äh, kõrge esindaja nimel sõna minister Könders. aitäh, härra president, ma arvan, et see on väga oluline arvamuste vahetus ja ma tänan kõiki sõnavõtjaid seal mõtteselguse eest, ma kuulasin tähelepanelikult kõike seda, mida te ütlesite, panin kirja, mis on teie mured ja ootused raport seoses partnerlus- ja koostööraamlepingu elluviimisega ning äh, milline on Euroopa Liidu ja Filipiinide vaheline üldine suhe. ma saan aru, et meil on ühine soov tihedamalt arendada Filipiinidega suhteid ja samal ajal tagada, et see tihedam suhtlus äh, tugineb meie ühistele väärtustele ja huvidele. tõstatasite erinevaid teemasid, muuhulgas inimõiguste teemad, õiglased kaubandustavad, olukord Lõuna-Hiina meres ja rahuprotsessi olukord Filipiinidel. kõigepealt inimõiguste olukord. ärge muretsege, et me seda teemat ei järgi. Euroopa Liidu hinnang inimõiguste vallas on raportis ära toodud, mis hõlmas aastat kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist ja see on ka teile esitatud jaanuaris kaks tuhat kuusteist. ja me kavatseme jätkata inimõigust, ÜRO inimõiguste konventsiooni tingimustele vastamise analüüsi ning suurendame ka võimekust, me mitte ainult ei seire, tegele see olukorra seirimisega, vaid äh, toetame ka pädevuste arendamist. kaks tuhat seitseteist vaatame, kuidas Filipiinid on oma rahvusvahelisi kohustusi täitnud ning äh, selle kohaselt äh, jätkatakse ka inimõiguste läbirääkimistega. nüüd, mis puudutab vabakaubanduslepingut ja läbirääkimisi, need käivitusid eelmise aasta lõpus, esimene voor on toimunud, see oli mais kaks tuhat kuusteist ja soovime jõuda kokkuleppeni, mis hõlmab äh, laiaulatuslikke teemasid. peagi on Filipiinid äh, neljandaks suurem majandus, praegu on nad viiendal kohal. käive aastal kaks tuhat neliteist oli üle kolme miljardi Euroopa Liidu ja Filipiinide vahel Euroopa Liit on ka suur äh, investor Filipiinidel, Euroopa Liit on seal kõige suurem, sageli arvatakse, et see on, et need on Ameerika Ühendriigid, aga see ei ole õige. viiakse läbi ka hindamine kestlikkuse vallas, mis hõlmab muuhulgas ka inimõiguste mõõdet ning mõjuhinnangut äh, kestlikkuse osas. ma arvan, et seda tuleb ka mainida. Te rääkisite kõik äh, välisest ja sisemisest strateegilisest olukorrast seoses Filipiinidega. esiteks Lõuna-Hiina mere küsimus ja kohtuvaidlused sel teemal. Euroopa Liidu seisukoht on järgnev. nagu te teate, Euroopa Liidu hiljutised avaldused selles vallas on juba välja toonud meie põhiseisukohad, õigusriigi põhimõtteid tuleb järgida, konflikte tuleb lahendada rahumeelselt, ilma vägivallata ning äh, ei tohi konflikte suurendada ühepoolse tegutsemise kaudu. mis puudutab suveräänsuse küsimust, siis selles vallas me seisukohta ei ole kujundanud. mereõiguse vallas on Euroopa Liit üks osapooltest ÜRO partnerina. läbiräägitud lahendus ASEAN-i ja Hiina vahel on praegu töös, seda toetavad ka erinevad meetmed julgustame ASEAN-i sellel teel edasi käima ning kokkuvõtteks viidates äh, Filipiini rahuprotsessile, see on üks äh, märgilise tähtsusega küsimusi ka Filipiini elanikel, Filipiinide kodanikele. selleks, et saavutada edu rahu, rahuläbirääkimistel me loomulikult toetame seda, ma ei hakka kõiki üksikasju praegu välja tooma, aga võite kindel olla, et Euroopa Liidu toetus aitab ka rahuprotsessil edasi jõuda, see puudutab ka toetust Bank Samorale üle viie miljoni euro ulatuses ja elluviimine käivitus juba augustis kaks tuhat viisteist, aitäh, härra president! suur tänu, suur tänu teile, minister!